see, et ma võisin Euroopa Komisjoni sõnal, nimel sõna võtta. jätkan inglise keeles ja ütlen, et äh, väga hea võimalus on meil praegu äh, vaadata üle ning saada poliitilisi juhtnööre selles osas, äh, kuidas me rahaliselt Egiptust aitame. õigeaegselt on ka tulnud välja Kontrollikoja raport, kus nemad ütlevad kuidas meie Egiptust toetavad programmid on seni äh, olnud tootlikud äh, või millised on tulemused. meie enda äh, panus tuleb üle vaadata, kuidas valitsust toetada ning loomulikult ka meie eelarveread, mis oleks ette nähtud. nii et mul on väga hea meel nende soovituste eest, aga mitmes teksti osas me oleme ka saanud aru, et erinevad projektid, sealhulgas ka inimõiguste küsimus, on endiselt äh, jõus ja seetõttu väga vara on äh, nende projektide käigusoleku jooksul öelda, mida me oleme saavutanud. me näeme ka, et äh, lõuna, naabruspoliitika lõunamõõtme jaoks on Egiptus just väga hea lakmustest. volinik Füüle ning kõrge esindaja alutasid selle algatusega kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ning äh, oluline on see, et meie poliitikas oleksime keskendunud äh, kaasatud äh, sotsiaalsele ja, ja poliitilisele arengule ning me peame tegema rohkem selleks, et jätkusuutlikku ning süvendatud demokraatiat piirkonnas välja arendada. see toetus oli kajastatud ka meie lähenemises, kus me ütlesime, et programme tuleb ellu viia motivaatorite põhiselt ning meil on vaja kindlasti kasutada põhimõtet enam, enam enama eest. Äh, rohkem pingutusi ja rohkem tulemusi tähendab rohkem toetust. ning Egiptus tänases olukorras on kindlasti riht, ristteel ja me kontrollime ka oma naabruspoliitika lõunamõõtme põhimõtteid. Äh, tahaksin öelda komisjoni liikmetele ja parlamendi liikmetele täna, et me oleme vankumatud oma põhimõtetes nii et äh, mida iganes me ka äh, oma tegevuses ei jätka, äh, kuidas me ka oma tegevust ei jätku, jätka Egiptuses, peab see olema kaasava sotsiaalse ja majandusmõõtmega, me peame ulatama oma käe kõige haavatavamatele ühiskonnas, me peame ellu viima projekte, mis aitaks toetada kodanikuühiskonda ja vabakonda Egiptuses ning see peab olema kindlasti inimõiguste ja vastutuspõhimõtte kohane ning me peame tagama ka piisava rahastuse selleks, et demokraatlikke protsesse tervikuna toetada. praegusel hetkel, nii nagu öeldud, oleme me väga aktiivselt ooterežiimis, äh, meil on mitmeid algatusi, mida on võimalik äh, ellu viia, äh, kui tingimused seda lubavad ning eelkõige me oleme huvitatud sellest, et poliitilisi suuniseid koguda siit kojast täna ning ootame ka Välisasjade Nõukogu kahekümne neljandal juulil ja äh, tõstatame selle küsimuse ka seal. et meil on vaja kindlasti kollektiivset äh, Euroopa Liidu lähenemist ja mitte ainult komisjoni vaadet äh, rahastamise küsimustes. minu poolt kõik, suur tänu! Yes um,, next speaker mis? jah, järgmiseks Karel Pinkston Euroopa Kontrollikojast, palun. Yes, thank you, chair and also thank you. aitäh ja e, suur tänu võimaluse eest anda ülevaade spetsiaalse Egiptuse alase, ala, spetsiaalsest Egiptuse alasest raportist. kontrollikoja peamine eesmärk on äh, luua lisandväärtust poliitilisse arutellu. me teeme seda väga range metoodika kohaselt, ma tuletaksin meelde. kui me äh, alustame nii-öelda tulemusauditit äh,, mis äh, puudutab tõhusust sisuliselt, siis me alut-, alati paneme paika peamise auditi küsimuse antud juhul oli küsimus, kas Euroopa Liidu välisteenistus on tõhusalt hallanud Euroopa Liidu toetust valitsusele enne ja pärast kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ülestõusu. nii et auditi lähteaasta on kaks tuhat seitse, äh, NPI äh, algus ja see hõlmab kahte perioodi, nii president äh, Mubaraki kui ka Morsi juhtimist. ja äh, peamiseks äh, raporti sisuks oli juhtimine. peamiselt kaks juhtimisvaldkonda, esiteks demokraatia ja inimõigused ja teiseks eelarverahade haldamine ja korruptsioonivastane võitlus, periood kaks tuhat seitse kuni eelmise aasta septembrini. see on see, mida me vaatasime. ja komisjoni liikmed said siis ka dokumentidega tutvuda ja auditi dokumentides kõikides on audit akrediteerimisküsimuses siis äh, terve hulk kommentaare, statistikat äh, ja nii edasi. ja siis äh, järeldused ja soovitused. mida me leidsime? me järeldasime, et üldjoontes komisjon ja välisteenistus ei ole suutnud äh, hallata tõhusalt toetust Egiptuse valitsusele. nii et äh, kui küsimus oli, kas äh, abi hallati tõhusalt, siis vastus on ei. miks on vastus ei? kahel põhjusel. esiteks, väga keerulised tingimused Egiptuses ja teiselt poolt ka president Mubaraki ja samuti uue president Morsi soovimatus ja ka teatud puudujäägid komisjoni ja välisteenistuse koostöös. ma võin kutsuda üles teie komisjoni liikmeid tutvuma mõne konkreetse lõiguga, näiteks eh, punkt nelikümmend seitse eelarverahade kasutamisest ja võin öelda, et kuuskümmend protsenti abist umbes anti nõndanimetatud äh, sektori eelarvete toetuseks. Nende tingimuseks on äh, toimiva avaliku halduse süsteemi olemasolu ja võib öelda, et isegi praeguseni äh, Egiptuses ei ole sõltumatut äh, välisauditi institutsiooni. ei ole mingit selgust äh, sõjaväekulutuste üle, aga see moodustab eelarvest suure osa. samuti puudub selgus äh, presidendi kulutuste üle ja on probleem nõndanimetatud erifondidega kuni neli miljardit eurot viimastel aastatel seega on terve rida probleeme rahade haldamisel, mis äh, meie arvates äh, vajavad lahendamist. ja mm, teine punkt, inimõigused ning demokraatia, selles suhtes pean väga selgelt välja ütlema, et äh, on ilmne, et artikkel kakskümmend üks punkt üks Lissaboni lepingus äh, väljendub väga selgesõnaliselt inimõiguste ja demokraatia suhtes, nimelt nendest tuleb kinni pidada. ja NPI on samuti väga selge selles suhtes, artikkel kakskümmend kaheksa peaks seal olema, mis puudutab inimõigusi ja demokraatiat. nii et me vaatame kulutatud raha, fakte ja tingimuste täitmist Äh, ja see oligi lühitutvustus selle dokumendi kohta. aitäh, härra Pinksten. nüüd on neliteist sõnasoovijat mul nimekirjas. ja igaühele poolteist minutit, palun. Äh, pidage sellest ajast kinni kõigepealt härra Salafranca. suur tänu, härra esimees. Egiptuses valitsev olukord on keeruline, vali-, parlament võttis selle kohta vastu ka oma resolutsiooni möödunud nädalal, selles me väljendasime oma seisukohti selgelt ning me käsitlesime ka sõjaväepoolse sekkumise küsimust kolmapäeval, kolmapäeva öösel poliitiliseks eesmärgiks on takistada äh, verise konflikti puhkemist Egiptuses. see oleks riigi jaoks katastroof ning samuti kogu piirkonna jaoks. ma tänan Kontrollikoja esindajat tema selgituste eest ning ka selle eest, et ta ütles selgelt välja, et vahendeid ei ole kasutatud sihipäraselt. kui neid vahendeid oleks kasutatud õigesti, siis kas me oleksime saanud vältida niisuguse situatsiooni kujunemist nagu praegu, selles on küsimus Ühendriigid annavad välja poolteist miljardit toetust Egiptuse riigieelarve toetamiseks ja meie kutsusime kokku samuti töögrupi, kes peaks tegelema selle küsimusega, et veenda kõiki osapooli riigi tulevikku käsitlevas arutelus osalema me näeme selgelt, et ka moslemi vennaskond et moslemi vennaskond on valimistel kaotamas. küsimus nüüd on selles, millal ja kuidas me peaksime valimiste läbiviimist toetama. tegemist peab olema kaasava protsessiga, see on meie jaoks kõige olulisem punkt me peame panema kõik mängu selleks, et vältida konflikti ning äh, konflikti laienemist teistele riikidele. aitäh, järgmisena proua Koomes. Uh, äh, Türgi puhul me rõhutasime, et demokraatia tähendab äh, rohkemat kui lihtsalt valimisi, kuigi valimised on demokraatia oluline element. mina olen pärit riigist, kus riigipöördega kukutati diktaatorlus ja väga oluline on suhtlemine rahvusvahelise üldsusega ja oluline on see sõnum, mida Euroopa Liit saadab Egiptusele. me ei saa mitte üksnes äh, kutsuda üles võimu kiirele üleminekule, vaid äh, me peame toetama valimisprotsessi Egiptuses üksnes juhul, kui see on tõesti eh, ehtne ja kõiki kaasav. ja loomulikult ma tahaksin eriti mm, küsida härra Leonilt, eh, millised jõud praegu mängus on, salafistid on eh, mänginud rolli sõjalises sekkumises, aga millist rolli äh, mängitakse nüüd äh, põhiseaduse koostamisel, tagamaks, et see tõesti on kaasav ja demokraatlik protsess. nimelt, äh, et ka naiste õigusi austataks, mida seni ei ole tehtud, ja et naistel oleks tagatud täielikud õigused ning oleks tagatud täielikult sõnavabadus. aitäh, äh, proua Brandner. Yes, thank you, Mr Chair and thank you for being aitäh ja suur tänu, et ähm, tulite siia täna. me võime pikalt arutada viimase paari päeva sündmusi, aga olulisem on rääkida sellest, mis on tulemas. küsimus on demokraatias ja valimistes, aga veelgi tähtsam on, et äh, ei toimuks äh, tsensorlust, äh, mis praegu toimub, meelevaldseid vahistamisi, mis praegu toimuvad ja on selline käitumine oleks vastuvõetamatu ükskõik kelle poolt. kahekümne neljandal juhul toimub välisministri kohtumine, see on hea hetk öelda, et on kaks nädalat aega, kas te liigute õiges suunas või me eh, tegutseme vastavalt või lähed, liigute vales suunas, aga sellel on tagajärjed. kõik Euroopa Liidu liikmesriigid võiksid saata selle sõnumi. ja panna mingi konkreetse tähtaja, kaks nädalat, vastasel juhul oleksid eh, karmid nii poliitilised kui ka rahalised tagajärjed. ja teiseks eh, kaasamise ja konflikti pingestumise teemal toimub suur arutelu ka nõndanimetatud liberaalide hulgas. me peaksime vaatama ka, kuidas me ise saame anda panuse erinevate osapoolte kaasamisse, kuidas rahvusvaheline üldsus näiteks saaks kokku kutsuda konverentsi moslemi vennaskonna ja kõik teised, kas on võimalus mingit sellist konverentsi korraldada? Võime kaasata ka Saudi Araabia, Katari ja kõik teised. aitäh, proua Nets järgmiseks esimees, kõigepealt äh, suur tänu kõikidele härrasmeestele sel, nende ülevaadete eest, ma mäletan, et äh, varasematel Egiptuse teemalistel aruteludel ma olen korduvalt hoiatanud äh, nõndanimetatud Alžeeria tüüpi stsenaariumi eest, kus valimisprotsess katkestatakse, sest äh, valimiste tulemus ei ole täielikult meeltmööda kas siis äh, elanikkonnale üldiselt või rahvusvahelisele üldsusele. ma kardan, et praegu me oleme tunnistajaks äh, Alžeeria-laadsele pikale veninud stsenaariumile ja see on väga murettekitav. esimene küsimus on, mida me saame teha, vältimaks täiemahulise kodusõja puhkemist, kui pooled otsustavad omavahel, otsustavad armeega võitlema hakata, siis see oleks juba iseenesest äh, sõjaretsept. see oleks kõige hullem stsenaarium. Äh, äh, võib-olla võiksime järgida kolleeg Brandneri ettepanekut või, või, või, või mängida ükskõik mis võimalikku rolli, et olukorda lahendada. võib-olla finantsabi võiks peatada näiteks eh, hetkeni, kuni me näeme, et protsess on tõesti õigel teel. Te ütlesite, et eh, meil on poolteist minutit eh, ja et me saame hiljem arutelu juurde tagasi tulla, eriti Kontrollikoja raporti puhul. see on väga huvitav, nad küll ütlevad, et see ei ole poliitiline, aga tegelikult see sisult on ikkagi väga poliitiline küsimus, mida me peaksime arutama. aitäh, härra Tänak, palun! suur tänu! isiklikult ma võtsin Strasbourgis täiskogul sõna sellel teemal, eh, tervitasin eh, sõjalist sekkumist Egiptuses, eh, vältimaks suure verevalamise puhkemist ja võimalikku kodusõda, eriti arvestades, et ühiskond üldiselt ei olnud nõus moslemi vennaskonna juhtimisstiiliga ja muuta Egiptus äh, šaria põhiseks äh, riigiks, äh, kus kristlastel ja kopti vähemusel oleks vaid teisejärguliste kodanike staatus. no loomulikult see sõjaline sekkumine peab jääma nii minimaalseks kui võimalik, seni kuni demokraatlikud valimised läbi viiakse. Äh, jah, tõesti on äh, toimunud palju vahistamisi, aga minu küsimus on, et äh, kui palju on need suunatud turvalisuse tagamisele või on tegemist tõesti lihtsalt uue valitsuse kättemaksuga ja kui palju, suur on võimalus, et äh, Egiptus äh, muutub äh, džihaadide mängukanniks ja püüdakse stabiliseerida seda riiki. aitäh, härra Tänak äh,, proua Lösing. jah, palju tänu. ka mina jagan neid seisukohti, et me ei tohiks siin toetada selgelt sõjaväelist putši, kuid samas eh, progressiivseid eh, harusid on seal samuti võimalik täheldada, eh, samas on ka neid, kes töötavad koos islamistidega, seetõttu tuleb meil olla tulevikus väga ettevaatlikud, et me toetaks nii sõjaväe võimupüüdlusi kui me jälgime poliitilisel tasandil Egiptuses toimuvat, peame me silmas pidama seda, et rahva tahtmist tehtaks. tegemist on väga äh, tugeva liikumisega, mis nõuab sotsiaalset äh, õiglust, kultuurilist mitmekesisust ja nii edasi ning meie peame eneselt küsima, äh, kas me ei ole mitte varem hinnanud moslemi vennaskonda täiesti valesti näiteks kui me vaatame visiite Merkeli juurde või ka e, seda, e, kuidas e, Saksa valitsuse tasandil räägiti sellest, kas Egiptuses mitte ei mõrvata, ei tehta kuritegusid, siis tegelikult me oleme hinnanud olukorda Egiptuses siiamaani valesti ning me peame vaatama, et me toetaksime just nimelt rahva tahtmist ning üle kuueteistkümne kodanikuühiskonna äh, liikme, kes äh, osalesid äh, nendes protsessides, kes on moodustanud oma organisatsiooni, neid tuleks samuti toetada. suur tänu. kolleeg Panseeri, palun. suur tänu, härra esimees mina pean ausalt ütlema, et aeg-ajalt Eh, tahaksin ma siiski kuulda analüüsi ekspertidel, kes on pidevalt kursis Egiptuses toimuvaga, sest meile jääb praegu selline mulje, et me liigume ühest etapist järgmisesse, ilma et me oleksime jõudnud analüüsida seni toimunut. me ei jõua analüüsida, millised jõud seal tegutsevad ning ilma taolise analüüsita äh, on meil võimalik läbi viia ainult puht bürokraatlikku analüüsi. sellele ma sooviksin tähelepanu juhtida, sest et me, meid tõepoolest ähvardab oht, et me ei mõista seda, mida me tegelikult peaksime tegema edaspidi. riigipöörde tagajärgi võib juba tunda ning meil on vaja küsida enese käest, kes tegelikult sellest olukorrast kasu saab. moslemi vennaskond, salafistid, nendel on juba väga tugev mõju riigis ning mina leian, et praegu tuleks meil saavutada eelkõige olukorra normaliseerimine meil on vaja tegutseda otsustavalt ning meil on vaja toetuda äh, inimeste arvamustele, kes on olukorrast hästi informeeritud ning meil on vaja ka vastavaid rahalisi vahendeid, sest valimistulemusi mõjutab ka väga tugevalt sotsiaalne olukord. järgmisena kolleeg Danjon. Äh, aitäh, härra esimees kõige suurem Araabia riik otse meie naabruses on libisemas kodusõtta eh, ning me, tundub, et me oleme täiesti ette valmistamata sellise olukorra jaoks. me kutsume üles ettevaatlikkusele, me püüame võrrelda seda olukorda näiteks olukorraga Alžeerias või Portugalis või mõnes muus riigis, kuid niisuguseid võrdlusi oleks võib-olla targem vältida. praegu me näeme, et pärast revolutsiooni Egiptuses ei olnud õiget edasiminekukava ei presidendil ega moslemi vennaskonnal, kuid küsimus on nüüd selles, kas meil on näiteks sõjaväega ka otseseid kontakte, et me näeksime, mida nad üldse kavatsevad meil ei ole seal tegemist niisuguse demokraatiaga, nagu on tegemist Rootsi puhul. samas on olemas siiski põhiseadus selles riigis ning eh, kui me püüame sellele toetuda, siis see mõjutab võib-olla Euroopa inimeste suhtumist asjasse, kuid Egiptuses on lood teisiti me kutsume sealseid institutsioone üles olukorda lahendama, kuid samas ei aita olukorra lahendamisele sugugi kaasa. me näeme, mis seal praegu toimumas on. me oleme andnud toetust, me oleme osutanud nii poliitilist toetust kui ka andnud, eraldanud rahalisi vahendeid äh, kuid te näete, tulemusi tegelikult ei ole ning me tegelikult üldse ei anna mingit panust lihtsalt egiptlaste olukorra parandamiseks ning meil on vaja otseseid kontakte, neid meil paraku ei ole, me oleme olnud sinisilmsed ning nüüd me alles hakkame nägema, kes selles olukorras tegelikult sõnaõigust omavad Egiptuses sõjaväeline liigi, riigipööre oli eh, üks lahendus, kuid nagu härra Tannak ütles, me ei tohiks jätta sõjaväelastele võimu. suur tänu, ma tuletan teile meelde, et kella kaksteist neljakümneni on tõlge meie koosolekul, pärast seda räägime ainult inglise keeles. proua Romero Lopes <clears throat> Europea... ja suur tänu, mina arvan, eh, et Euroopa Liit peaks kõigepealt nõudma sõjaväel tagasitõmbumist, me peame vältima kodusõja puhkemist Egiptuses. rahutused on midagi muud kui kodusõda ning meil tuleb kõigi vahenditega vältida seda, et sõjavägi jääb võimule ning määrab, kes on president. me peame nõudma, et sõjavägi tagasi äh, astuks ning võimaluse korral peaksime me püüdma äh, toetada ka teisi poliitilisi jõudusid Äh, latsistlikke parteisid ja moslemi vennaskondi peaks äh, püüdma veenda lahendusi otsima poliitilisel tasandil ja mitte konfliktide kaudu. Äh, ma ei tea, kas on võimalik kokku kutsuda konverents, nagu siin ettepanek oli, see oleks loomulikult väga kasulik. meil on vaja kahtlemata saada ka selgust oma finantsvahendite kasutamisest, kuid me soovime osutada siiski abi poliitilisel tasandil tasandil siiamaani me ei ole väga suurt edu saavutanud, kuid me peame siiski püüdma anda ka omalt poolt panuse. sõna härra Allaki. Uh, suur tänu, ma saan aru Bernardino Leoni ettevaatlikust uh, seisukohast, mis puudutab Euroopa Liidu positsiooni selle kriisi suhtes. saame aru, et uh, Araabia kevad tegelikult alles algas see saab olema pikk protsess, kus on palju tõuse ja mõõnu. Äh, ja me peame olema valmis äh, pikemas perspektiivis selleks, et kohest stabiliseerimist ei tule. ja kes oleks uskunud, et äh, demokraatia mm, jõud tulevad välja, lõpetavad islami valitsusega ja öö, mm, äh, oodati, et Morsi stabiliseerib äh, Egiptust äh, nii poliitiliselt, sotsiaalselt, kultuurselt, aga seda viga ei tohiks korrata, sellist uskumist, me peaksime keskenduma pikemale perspektiivile ja oleks täiesti vale praegu mõelda abi lõpetamisele ja Egiptuse toetamise lõpetamisele, sest majanduskriisi süvendamine võiks tõesti tuua katastroofilised tagajärjed. Äh, oleks ka USA poolt viga, äh, kui nad jätavad üks koma kolm miljardit äh, sõjalist abi muutmata tsiviilabiks ma arvan, et me peaksime ka edaspidi keskenduma institutsioonide ehitamisele. aitäh, proua Kronberg järgmiseks. suur tänu, ma arvan, et äh, on tegelikult äh, laiem küsimus, mis on äh, Egiptuse olukorra taga. et tegelikult on küsimus meie usaldusväärsustes demokraatia eest võitlemisel küsimus on, et kas sõjaväeline võimu ülevõtmine saab kunagi olla demokraatlik, kas me võime jätta oma sellekohase mure kõrvale, kui pragmaatilised kaalutlused toetaksid justkui uusi jõude või et kui see on äh, ühiskonna soov, et armee võtab äh, võimu üle äh, ja kui paljud organisatsioonid seda toetavad, on tegelikult terve rida regionaalseid aspekte, millele me peame mõtlema kuidas demokraatiat tajutakse Lähis-Idas, see ei ole vaid äh, ühekülgne küsimus. me peame olema usaldusväärsed ja järjekindlad oma lähenemises. Thank you. Last speaker, Mr Owen. viimane kõneleja, proua Rowit, poolteist minutit. Thank you. If we agree with the Commission that Egypt is a litmus test for our neighbourhood policy, um, kui me leiame, et Egiptuses on naabruspoliitika lakmustest, siis äh, on küsimus, et äh, kas me võisime seda oodata. me peame vaatama omaenda rolli, me ei ole võib-olla vastutajad sellest, mis äh, on juhtunud, aga me peame mõtlema, kui palju ette me võisime seda aimata ja milles on meie roll praegu kas me lihtsalt istuksime ja ootaksime või, või mida me peaksime tegema, ma tahaksin mingit konstruktiivset, positiivset vastust sellele. kui me püüame vältida kodusõda, kus suur hulk inimesi kaotaks elu, siis mida me teeme, et seda vältida? ja äh, millised on põhjendused äh, sõjaväelisele sekkumisele. Äh, siis me peaksime tõesti rõõma sellele, et Morsi valitsus oli mittedemokraatliku lähenemisega. võib olla mitmeid argumente, kas sekkumine oli õige või vale, aga siin võib nii ühelt kui teiselt poolt asju näha. Speakers, you have fifteen minutes for answers